Hello, hello. Okay, okay, now it's okay. Good. Um, um, good afternoon. tere päevast! pärast äh, meie lühikest pausi tervitan meie komisjon, komisjoni äh, Elisabetta Vjankovskat, kes on äh, siseturutööstuse ettevõtluse ja VKE-de komisjon, ta on siin äh, meie struktureeritud dialoogi raames, äh, mis puudutab ka hiljuti vastu võetud MFF-i seadusandlikku programmi. kõigepealt sooviksime kom-, volinikuga arutada ähm, ITRE komi-, komisjoni jaoks väga olulist küsimust ühisturg, ettevõtete konkurentsivõime, samuti ähm, ka VKE-de konkurentsivõime ja Euroopa statistika. Need moodustavad olulise osa Euroopa Parlamendi seadusandlikest ettepanekutest ja meil on äh, selles valdkonnas äh, ainupädevus, see on meie vastutusala. teine arutlusteema on Euroopa Kaitsefond, mis on samuti meie vastutusalas. samu-, kuid äh, see kuulub ka mõnede teiste komisjonide vastutusalasse, samuti räägime Euroopa kosmoseprogrammist seega on meil täna ees kolm teemat. on äh, väga oluline, et me oleksime teadlikud mitte ainult äh, rahalisest perspektiivist järgmise seitsme aasta jooksul, vaid ka sellest, milline on äh, VKE-de perspektiiv, tööstuse perspektiiv ning samuti äh, mida kujutab endast Euroopa kosmoseprogramm Euroopa Liidu riikidele järgmise kümne aasta jooksul. nii et äh, proua volinik, sõna on teil. suur tänu, härra esimees, austatud äh, parlamendiliikmed. alust-, ma keskendun detailselt äh, julgeolek, kaitsevaldkonnale ja ühtsele turule. kõigepealt sooviksin aga alustuseks öelda, rääkida natuke üldisemalt. ma räägin siin ühelt, ühest küljest sellest, et et äh, kuna Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, siis äh, vähenevad meie sissetulekud, samas aga on meil äh, uusi kuluallikaid ja ka uusi teemasid, millega me peame tegelema, näiteks ränne, julgeolek, kaitse. oleme Euroopa Komisjonis hoolikalt töötanud, et keskenduda lisandväärtusele, selle asemel, et, et keskenduda äh, riiklikule, riiklikele kulutustele. ja sellest tulenevad ka kolm valdkonda, millele täna keskendun, kaitse, kosmoseprogramm ja ühtne turg kaitsevaldkonnas ei alusta me täiesti nullis, varasematel aastatel oleme kaitsealases koostöös suuri edusamme teinud alustasime sellest, et esimest korda ajaloos eraldasime üheksakümmend üheksakümmend miljardit eurot äh, uurimist äh, kaitsevaldkonnas äh, teadusuuringute jaoks möödunud aastal Äh, jätkasime viiesaja miljoniga tuhande äh, üheksa, kahe tuhande üheksateistkümnenda ja kahekümnenda aasta jaoks. seega selle, selle teemaga oleme lõpetanud, kuna ka parlamendis on hääletus toimunud selles osas. ma olen väga tänulik äh, selle ITRE komisjoni toetuse eest ja soovin eraldi tänada ka raportööre ja variraportööre, sest äh, nad kõik aitasid äh, meid äh, triloogi käigus väga palju. järgmise eelarveperioodi puhul jätkame me selle algatusega ja muudame selle palju ambitsioonikamaks. möödunud aastal esitlesime Euroopa Kaitsefondi, äh, millel on äh, eelarve kolmteist miljardit eurot, mis on kuus korda suurem kui varasemate programmide eelarved. ja siin me ei alusta nullist, meil on siin juba kogemusi, tulemusi, väljundeid koos uue julgeoleku ja kaitseplaaniga mis on, mis kuulub äh, järgmisesse äh, eelarveperiood, perioodi. meil on ka kuus koma viis miljardit eurot ette nähtud mil- ähm,, äh, militaarmobiilsuse jaoks, mis samuti toetab meie kaitsealaseid eesmärke. sellega saab Euroopa Liidust neljas suurim kaitsealane investor Euroopas ja Euroopa Kaitsefondi eesmärk ongi tugevdada Euroopas kaitsekoostööd ja ma rõhutan veel kord, et me toetame äh, sektoris äh, tervet elutsüklit, äh, alates uuringutest, teadusuuringutest kuni rakendamiseni. selleks faasiks on ette nähtud neli koma üks miljardit eurot ja selles programmi osas saavad projektid äh, finantseeritakse projekte otse Euroopa Liidu poolt ja täies mahus. meie eesmärk on täita tehnoloogiline, tehnoloogiline puudujääk Euroopas. teine osa on kaitsevõimekus kaheksa koma üheksa miljardit eurot. ja siin äh, rahastame kakskümmend protsenti kõikidest prototüüpide väljatöötamise kuludest, liikmesriigid rahastavad sellest kaheksakümmend protsenti. fondide võtmeelemendid on viis protsenti kulutatakse häiretehnoloogiate jaoks kus rahastame ainult selliste prototüüpide rahastamist, mille puhul liikmesriigid äh, võtavad endale kohustuse lõpptoodet ka tarvitada. Ähm, me soovime soodustada sama, mis, mida EDTP-ga. E ja piiriülesed kontaktid on ka väga olulised, nii et äh, me äh, ähm, soodustame ka seda lähenemist, meie eesmärk on selge, me tahaksime, et Euroopa väärtusahelad saaksid hoo sisse ja äh, selle fondi vahendid, äh, EDIDP äh, vahendid ei ole mõeldud ainult suurtele ettevõtetele, see on mõeldud kõikidele, kõikides liikmesriikides, väiksematele ja keskmistele ettevõtetele, siis ka PESCO projektidega teeme koostööd, meil on suurendatud suurendatud kaasrahastamisvõime kõige vastuolulisem teema võib-olla on vastavuskriteeriumid, ehk siis kes saavad nendele fondidele juurdepääsu ja ja nüüd siis äh, parlamendiga, nõukoguga oleme rääkinud sellest palju ja põhjalikult ja minu meelest on ettepanek praegu väga tasakaalustatud NATO koostöö, laiem koostöö on äh, eraldi, aga samas me kanname hoolt selle eest, et äh, liidu kaitsehuvid on äh, hästi kaitstud. ma loodan, et teie kombitsioon, teie komisjon on rahul meie püstitatud ambitsioonidega, olen avatud koostööle ning oleme valmis alustama koostööd nüüd uute läbirääkijate meeskonnaga, oleme igati valmis teie arvamused ära kuulama. ja teine oluline valdkond, äh, kosmos, esitasime kuusteist miljardit äh, kosmoseprojekti jaoks ettepanekuna. ja nagu te teate, poolteist aastat tagasi koostasime kosmosestrateegia ning selle programmiga me siis toome ambitsioonid ja ettekujutuse sellest, mida me tulevikus teha kavatseme ning strateegia on nüüd siis äh, konkreetse ettepaneku taha saanud ja Euroopa võib jääda liidrikohale. kuusteist miljardit äh, on suur summa, selle eest tuli võidelda, seda ei olnud kerge saavutada, loomulikult ei integreerita täielikult äh, vahendeid, mis on kaitseuuringuteks aga igal juhul on tegemist üsna suure eelarve suurenemisega praeguse eelarvega võrreldes ning ma arvan, et tõesti see on ka suur saavutus. meil on igati põhjust uhked olla oma seniste saavutuste üle kosmoseprogrammiga seoses, tegemist on selgete saavutustega Euroopa Liidu tasandil, mitte liikmesriikide saavutustega, meil on Copernicus Galileo mis on head taristukandjad ja saab teostada maaseiret, meil on ka satelliidide positsiooni, positsioneerimise programm äh, äh Galileo, nii et äh, kõik vastab eelarve tingimustele, sellele tuleb ju ka tähelepanu pöörata, järgmiseks seitsmeks aastaks teen ettepaneku, mis on selge, järjepidevus, areng ning kohandamine. järjepidevus on minu esimene eesmärk, me tahaksime olemasolevaid taristuid alles hoida ning äh, ka edasi arendada, Galileo ja Copernicus siis äh, järjepidevus on väga olulised ja taristut tuleb ka ajakohastada. Galileo tehnose kohta teeme ettepaneku seitse koma, üheksa koma seitse miljardit eurot taristu äh, lõpuleviimiseks ning äh, hoolduseks ning e-, edasiarendamiseks. meie eesmärgiks on konkurentsivõimeline positsioon autonoomsete Äh, autode väljaarendamiseks, liikluse arenguks ning samuti ka julgeolekukaitse eesmärkideks. Copernicus viis koma kaheksa miljardit eurot, tegemist on kõige arenenuma maaseiresüsteemiga kogu maailmas. meie eesmärgiks on Euroopa Liidu sõltumatus alles hoida maaseire küsimuses ning Kopernikusel tulevikus tulevad ka uued eesmärgid ja ülesanded seoses kaitse ning kliimamuutuse vastase võitlusega. selleks on meil kaks uut missiooni ja äh, me tahame ka hulk turvarakendust edasi arendada Kopernikuse puhul. Kopernikuse andmed äh, jäävad tasuta äh, andmeteks, millele on kõigil juurde, kõigil juurdepääs. kõik meie ettevõtted peavad teadma, et meie anname neile vaba ja tasuta juurdepääsu Kopernikuse andmetele. minu teine prioriteet on äh, kohanemine uue reaalsusega ja selles see kontekstis tuleks kosmost edendada kui julgeoleku edendajat ja meil on kaks uut algatust, mis järk-järguliselt peaksid ellu rakenduma, viissada miljardit, miljonit eurot on ette nähtud. valitsuste satelliitkommunikatsioon on üks neist. ja meil ei ole tegelikult Euroopa kosmosepoliitikat autonoomset juurdepääsu kosmosele, nii et me teeme ettepaneku Euroopa Liidu nõudlust agregeerida ning tagada pikaajaline nähtavus ning majanduslik elu suutlikkus Ariane kuuele ja VKC-le. samuti tegeleme maapealse taristuga. Horisont Euroopa küsimuses loodame, et me saame algatada kosmosepartnerluse TTI, kus keskendutakse just nimelt nendele tõrjehäiretehnoloogiatele, siis uus Euroopa kosmose äh, lähenemisviis idufirmadele, mis on äh, innovatiivsed ja siis lihtsustatud konsolideeritud äh, kosmoseprogramm, me tahaksime natukene oma lähenemisviisi muuta meie agentuuriga Prahas ja koostöös teiste sidusrühmadega see saab uue nime, Euroopa Kosmoseprogrammi Amet, Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet, aga samas me ei muuda pädevuste tasakaalu, me ei võta pädevusi ära mitte üheltki äh, institutsioonilt. Euroopa Kosmoseagentuur jääb ikkagi meie kosmoseprogrammi peamiseks äh, rakendajaks ja raha amet teeb seda, mida praegu, aga loomulikult tuleb toonitada seda, et me paneme rohkem rõhku julgeoleku küsimustele. nii et äh, meie ettepanek tegelikult on äh, mitte revolutsiooniline, aga evolutsiooniline ning ma loodan, et äh, saan loota teie toetusele Euroopa kosmoseprogrammide osas nii eelarve kui ka tegevuse küsimuses. iseäranis oluline valdkond on ju see meie majanduse seisukohast rääk-. olen rääkinud päris pikalt ja nüüd on veel viimane osa jäänud minu ettekandest, ühtne turg, seal on vähemalt kolm olulist programmi ja ühtne turg on midagi enamat kui lihtsalt Euroopa tasandi reguleerimine ja elluviimine nagu kord ja kohus on olulise tähtsusega, oleme kõikide nende aastate jooksul kuulnud, kui oluline on, et meil oleksid, oleks leebem lähenemisviis, lihtsalt kehtestatud standardid, selge informatsioon, praktilised nõuanded innovatsiooniga seoses ning rahastamisega seoses. nii et kaks nädalat tagasi esitasime uue ühtse turuprogrammi ettepaneku hoopis uues vormis ja sinna on kaandatud väga palju erinevaid tegevusi, loodetavasti vägagi tõhusalt äh, ja eelarveks on neli miljardit eurot. peamiseks äh, tähelepanu keskpunktiks on idufirmade ning VKE-de toetamine, lähtudes Kosme programmi edust, siis Euroopa äh, võrgustik, ettevõtlusvõrgustik, sellest pakutakse, seal pakutakse ka palju teenuseid, rakendus, jõustamine, arendamine ühisturu eeskirjade puhul, turujärelevalve iseäranis mootorsõidukite puhul, samuti on meil ette nähtud rahastamisvahendid teavitamiseks ning tarbijakaitseks seoses ka muuhulgas toote turvalisusega ning toetame ka ühtse turu nõustamist ja oleme eraldanud vahendeid uue digitaalse äh, gateway jaoks, selles leppisime kokku äh, e kuu aega tagasi rahastamist antakse ka vähem äh, nähtavatele asjadele, audit, äh, tarbijakaitse ja nii edasi. nii et kõike seda siis ühe ühtse turuprogrammi raames, milleks on kokku eraldatud neli miljardit eurot. suur tänu, äh, et te andsite mulle võimaluse kõike seda teile tutvustada. Uh... suur tänu, proua komis-, proua volinik nüüd äh, annan sõna ka teistele, meie raportöör on äh, härra Krasnodevski, palun. Äh, suur tänu. kõigepealt mõned positiivsed äh, aspektid, mida komisjoni tekstist esile tõsta, on äh, selgelt näha, et Euroopa Komisjon on arvestanud sellega, mida parlament on varasemalt äh, välja pakkunud. ka triloogide tulemustega arvestati. siin on juttu kolmest äh, liikmesriigist. me räägime siin äh, kolmandatest riikidest pärit ettevõtete rahastamisest, mille asukoht on Euroopa Liidus. oluline on edendada VKE-de piiriülest äh, koostööd. me räägime siin äh, tehnoloogilisest äh, muutusest ja eetilistest äh, probleemidest, mis on seotud teatavate äh, relvaliikidega. nüüd, mis puudutab negatiivseid punkte. kõigepealt see kiirus, millega seda kõike on korraldatud me töötame uute fondide ja uute reeglite kallal, ilma et äh, teeks järeldusi minevikust. kõigepealt oli ju plaanis äh, testida uusi lahendusi, aga mulle tundub, et äh, seda ei tehtud piisavalt seda protsessi ei täpsustatud piisavalt põhjapanevalt ja kaasrahastamine. kuuskümmend protsenti, mida Euroopa Komisjon välja pakub, ei ole piisav. me räägime siin äh, suurtest äh, projektidest, seega see kaasrahastamise kvoot ei julgusta ettevõtteid äh, piisavalt, et sellest fondist vahendeid taodelda ja samuti räägime siin siis äh, protsessi juhtimisest ja liikmesriikide osalusest, miks äh, topeltkomitoloogia menetlus on valitud? miks seda rakendatakse teatud projektide puhul, aga mitte uurimisprojektide puhul? miks meil on äh, nii kiire me peaksime niisiis, rääkides Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmist, siis me soovime selgust vahendite kasutuse osas ja kuidas on komisjon planeerinud siin äh, koostööd EFTA riikidega, me peaksime siin mõtlema ka Horisont äh, kaks tuhat kakskümmend äh, programmile ja koostööle nende erinevate programmide vahel. ma sooviksin teada, milliseid sünergiaid võiks eeldada ja oodata suur tänu. jah, teie olete meie raportöör siin ITRE komisjonis. ja nüüd äh, proua Krustet Rahvapartei nimel, palun. vabandust, ma ei kuulnud oma nime ja sellepärast ma ei olnud üldsegi valmis ka sõna võtma praegusel hetkel, aga ootatud kõigepealt suur tänu, äh, lugupeetud volinik, et tulite jällegi siia, väga hea on, et me saame teiega mõtteid vahetada sellel teemal, mis on meie jaoks äärmiselt oluline. tahaksin kasutada võimalust ja kõigepealt tänada teid äh, selle äh, ettekande eest komisjoni poolt tahaksin tänada te kõik te, teie tähtud, tehtud töö eest, mida te olete pidanud tegema kiiresti selleks, et jõuda kolmepoolsete äh, läbirääkimiste käigus kokkuleppele kaitsefondi osas. kaitse-eelarve äh, siis, ähm, kus äh, vastab meie kodanike äh, muredele ja on tingitud ka eelarvevajadustest ning me, meil on vaja paremat koordineerimist liikmesriikide vahel, seda me teame, selleks on vaja eralda vahendeid, aga me teame, et äh, siin on, sõltub kõik ka valitsustest, kuidas tagada seda, et äh, me äh, neid, selle fondi vahendeid ühenduse tasandil haldame. see on väga oluline ja kuidas liikmesriigid saavad äh, vahendeid kasutada. ja siis kosmosevaldkonda algatus on väga hea, Euroopa peab olema tegelikult tõeline tegija kosmosevaldkonnas, aga tunnen muret kõigepealt äh, kommunikatsiooni arendamisega programm, mm, kaitstud kommunikatsiooni arendamise programm, millele on minu arvates antud äh, vähe rahastamisvahendeid, kakssada viiskümmend miljonit eurot, äh, seda ei ole piisavalt ja tegelikult võiksime me rääkida ka seda, et Äh, sellest, kuidas Ameerika tehnoloogia on lood äh, ja kuidas nemad tehnoloogiat ostavad, meil tundub äh, programm olevat väheambitsioonikas ja siis juurdepääs kosmosele. oluline on see, et komisjon saaks institutsioonilisi to-, institutsioonilist pa-, toetust pakkuda Euroopa algatuste satelliitide osas ja kui me Äh, me peame toetama ka kosmosetaristut ning äh, institutsioonilist äh, lähenemisviisi meie satelliitidele. Shadow reporter of the härra Ricard on meie, härra Ricard on meie kaitse äh, variraportöör Alde perest. suur tänu, lugupeetud esimees ja mis puudutab Euroopa Kaitsefondi, ma ei hakka rääkima sellest arutelust, mis äh, ootasime uut programmi kaitsevaldkonnas ja nüüd, kus olen ära kuulanud, mis teil on öelda, on meil selle uue ettepaneku kohta kolm küsimust. kõigepealt täitev äh, amet fondi juhtimiseks, kas see muudab valitsusvahelised kaitseameti rolli ja mis on siis ühe või teise positsioon tulevikus. siis teine küsimus. jah, mu naaber juba rääkis sellest, aga ma arvan, et seda põhjendab asjaolu, et et meil on siin terve rida meetmeid ja asjad lähevad kiiresti ning paistab, et meil on probleeme hindamisega, me peame esimest äh, kaheaastast plaani hakkama hindama, kas te arvate, et võib-olla võiks siis mandaadi keskel äh, läbi vaadata äh, pakut-, välja pakutavad algatused, kas see oleks üks võimalusi? ja kuidas teie nägemuses on seotud omavahel need kuus miljardit äh, eurot, mis on eraldatud Euroopa ühendamise rahastust kaitsemobiilsuse jaoks ja Euroopa Kaitsefondi äh, vahel, sellepärast et tegemist on ju siiski natukene kattuva teemaga ning äh, ja kaks miljardit on tõesti suur, kuus miljardit on tõesti, kuus ja pool miljardit on tõesti suur vahendite mahld ja siis tahaksin äh, teile avaldada tunnustust äh, satelliidivõrgustiku äh, küsimuses ja mis puudutab meie satelliite, siis juurdepääs äh, kosmosele on äh, oluline teema ja erasektor äh, on väga aktiivne selles valdkonnas, ameeriklased ja Hiina. ja kas Euroopa algatuste koondamine institutsioonilisele tasandile oleks võimalus, mida kaaluda ka komisjoni tasandil? suur tänu, kolleeg. ma väga vabandan, kolleeg Eduard Martin on meie Euroopa kaitseprogrammi variraportöör probleemi pole, ma lihtsalt kartsin, et te unustasite mind üldsegi ära, sellepärast et variraportöör, see on ju raportöör, kes on varjus, aga ma olen samas kõigi prožektorite valguses siin saalis, aga igal juhul suur tänu. kõigepealt teema, mis on minu pädevusvaldkond, ma tahaksin toetada äh, tõlkide liikumist äh, ja avaldada solidaarsust tõlkidele ning äh, ja demokraatia äh, põhimõtete rikkumine, seaduste rikkumine seoses äh, tõlkide sundtööle määramisega on mulle täiesti vastuvõetamatu, mõistan selle hukka. ja äh, siis proua Krosteti teema ja millest räägime siin täna, tegemist on uue fondiga, kaitsefondiga ja, ja nüüd tuleb siis valida sellele hoopis uus töö. mina tahaksin seada küsimärgi alla äh, nagu proua Mjakovska ütles, et äh, vastavuspõhimõte äh, mõningates liikmesriikides on oma kombed äh, ja tehakse koostööd mitte Euroopa riikidega. mina arvan, et siin peab jääma ettevaatlikuks ja me peame väga hermeetiliselt sulgema Euroopa territooriumi kaitsevaldkonnas, me ei tahaks, et tehnoloogia areng äh, läheks äh, siit üle piiride. ja siis äh, relvatootmispoliitikat ei ole ilma äri tegemata, ilma ekspordile mõtlemata, nii et võib-olla oleks ja võib-olla oleks mõistlik, äh, et võiks teha mingisuguse nimekirja riikidest, kellega me võime teha koostööd, kellega me võime kaubavahetust teha äh, eetiliselt. robootika on näiteks hoopis teistsugune lähenemine, aga ja mõningad asjaolud samas on millegi, mille rahastamine ei ole vastuvõetav sellest fondist, see tuleks ennem paika panna. ja siis veel, kui me ühenduse juhtimise ja haldamise paika saame, siis äh, on meil tegelikult ka sammukene liigutud Euroopa ühtse kaitse suunas ja võib-olla siis see fond äh, võiks saada äh, võimaluse toetada relvastust ka Euroopa riikide jaoks, ma arvan, et kuuskümmend, kolmteist miljardit eurot ei saa lihtsalt niisama eraldada, tuleb kanda ikka hoolt selle eest, et et äh, innovatsioon äh, oleks ja äh, relvatootmine oleks siiski Euroopas sisene ning mõeldud kahekümne seitsmele Euroopa riigile. ja mis puudutab ühtset turgu, siis ühtse turu osas üks kommentaar, ma tean, et te olete teinud väga huvitavaid ettepanekuid ja see kommentaar, mis ma praegu teen, ei kuulu tegelikult teie portfelli, juurde, aga siiski ütleksin, et ühtne turg, siseturg on meid äh, endale, on meile endale auku kaevanud, kui me keerame, keelame Euroopa ettevõtetel äh, maailma tasandil äh, kasvada hiiglaslikeks, siis see muudab äh, meie tööstust nõrgemaks ja ma arvan, et mõningates strateegilistes sektorites tuleks võib-olla oma, meil oma eeskirjad üle vaadata, et äh, meie äh, tööstus oleks ka tugevam selliste suurgigantide kõrval nagu Hiina ja Ameerika näiteks raudtee-ettevõtted. suur tänu! järgmine variraportöör Äh, Euroopa Kaitsefondi teema, Kaitsefondi teemal on äh, ENF-i äh, saadik Le Chevalier ja seejärel lähme, lähme juba järgmise programmi juurde. palun. president. suur tänu, lugupeetud esimees, meie tahame koostalitusvõimet tööd toetada ja me tahaksime kulus, kulusid äh, piirata äh, ja keskenduda äh, strateegilistele valdkondadele. leiame samas, et me peame tegema seda vabade rahvaste koostöö raames, mitte selleks, et luua Euroopa sõjaväge. ja ma tahaksin teha koostööd, me tahaksime koostööd teha, aga paistab, et siin on kom-, tegemist komisjoni poliitilise päevakorraga, rahastamine projektidele, mis on seotud alalise struktuuri sellise koostööga Junckeri ettepanek äh, näeb Euroopa kaitsevaldkonna suveräänsuse äravõtmist ja äh, kuivõrd meil on vabade ja suveräänsete rahvaste liit ja seetõttu ka Euroopa kaitsetööstus oleks peaks tuginema vabal sõjalisel koostööd, minu arvates on tegemist järjekordse katke, katsega komisjoni pädevust suurendada, eelarvet suurendada ning äh, liikmesriikide suveräänsuse arvelt, aga äh, samas on ka positiivseid algatusi, nende rahad võivad äh, tuua kasu ka ettevõtetele, samas kes on Euroopas kanda kinnitanud, aga paiknevad mujal mis puudutab kosmoseprogrammi, siis kuulates ära teie ettekande kosmoseprogrammi kohta, pean ma teatama, et mul on väga hea meel, et äh, tegeletakse sellega, mis on Euroopas olnud puudulik ja samas äh, strateegilise äh, sektori jätkusuutlikkust ei ole piisavalt taba-, tagatud, praegu on äärmiselt raske majanduslik aeg äh, ja ning äh, otsustusprotsess pärast uute ettepanekut äh, on muutunud veelgi keerulisemaks. ja paistab, et on vaja rohkem kaitset siin ning solidaarsust liikmesriikide poolt. ja need kaks ettepanekut toovad kaasa kasutuse kasutada Euroopa satelliite liikmesriikidele ning kohustus kasutada Galileo kohu-, süsteemi kogu elektroonika jaoks, mida Euroopa territooriumil müüakse ning mis kasutab geolokatsiooni tehnoloogiat. suur tänu! Te liikusite väga sujuvalt kosmoseprogrammi teemale üle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 meil on mõtteid selle kohta, kuidas kosmoseprogrammi rahastada. see on üks äh, nendest programmidest, äh, mis puudutab kõiki liikmesriike. seda ei saa teha ainult üks liikmesriik, kõik peavad sellest osa võtma. kui vaatasin teie eelarvet, siis äh, nägin äh, hea meelega, et Galileo ja Kopernikusega seoses on äh, rahastust suurendatud. see näitab, kui oluline kosmoseprogramm on ja et see saab äh, luua Euroopas rohkem majanduslikku tegevust. ma üritasin leida äh, mingit täpsemat kirjeldust, kuid, äh, kuid see mul ei õnnestunud, seega minu küsimus on järgmine. kuna ähm, agentuur on aina tähtsam, siis äh, mul on küsimus, kas teil on plaanis see ümber nimetada? see agentuur on hetkel alarahastatud. samas eh, esitatakse sellele aina rohkem nõudeid, eh, aina rohkem ülesandeid, mis tähendab, et vaja läheb aina rohkem eh, inimressursse. kas teil on plaanis selle eelarvet suurendada ka näiteks personali osas? muidu saab sellest agentuurist takistus edasise, edasise kasvu osas. suur tänu, proua volinik mainis samuti ka äh, ühisturgu ja eriti just VKE-de konkurentsivõimet EPP fraktsioonist saab sõna variraportöör mm, Paul Rüübik. suur tänu. ma arvan, et äh, meie kõigi jaoks on oluline see, kuidas äh, Euroopa tugevus äh, sõltub VKE-dest. me kõik teame, et väärtuste loomise ahelad ja muud aspektid on aluseks äh, sellele, et osalus on ka edaspidi positiivne. see kõik on seotud Euroopa sotsiaalse pädevusega, mis on Euroopas võrreldes teiste maailma piirkondadega võrreldes äh, suurepärane ja meil tuleb seda toetada. Äh, seetõttu on minu jaoks äh, mainitud programm äh, ääretult äh, oluline, meil tuleb aidata ettevõtteid innovatsiooni vallas, nii et nad saaksid olla aktiivsed meil mitte ainult Euroopa turul, vaid ka üle kogu maailma. sellega nad mõjutaksid äh, tööhõivet just nendes Euroopa riikides, kus noorte tööpuudus on väga kõrge QSM ähm, programm võib seal mängida väga olulist positiivset rolli ja me teame, et äh, kaitsefond ja kosmosefond äh, võivad olla suureks kasuks äh, just VKE-dele Galileo, Copernicus, EGNOS, nendes kõigis on omad idufirmade keskused, mis annavad meile võimaliku tulevikus äh, nendes valdkondades äh, esikohale tõusta. Euroopa on kunagi olnud esikohal ja kui vaadata geograafilist olukorda, geopoliitilist olukorda meie naabruses, siis meil tuleb oma pädevusi selles vallas äh, tugevdada. ma usun, et äh, eriti just uutes liikmesriikides on väga palju võimalusi, kuna seal on olnud äh, tehnoloogilise hariduse andmine alati äh, suurepärane. me oleme nüüd teada saanud, et äh, president Trump plaanib uut äh, kosmosearmee loomist ja tõepoolest, kui me hakkame rääkima sellest, kuidas satelliitidega võidelda, kuidas kommunikatsiooni takistatakse, kuidas äh, satelliite mõjutatakse, siis ma arvan, et me eurooplastena oleme siin päris kaugele jõudnud, aga kui me soovime jääda esikohale, siis me peame tegema enamat ja seega mina kutsun äh, meid nüüd üles tegutsema, mitte ainult siis, kui me räägime eelarvest äh, kaks tuhat üheksateist, vaid mitmeaastasest finantsraamistikust. Äh, QSM programm on tõesti väga oluline, panen äh, ka esimees Puusekile südamele seda kaitsta. siin me räägime just ITRE pädevusest, me räägime keskmise kapitalisatsiooniga äriühingute tugevdamisest, aitäh! suur tänu, hea kolleeg ja nüüd. proua Niibler, palun. Äh, suur tänu, esimees. ma ei soovi äh, siin omalt poolt mingit märkust teha, ma soovin äh, tänada mitmesuguste programmide tutvustamise eest. mul on kaks küsimust ja ma tahaksin keskenduda kosmoseprogrammile, eelkõige selle haldusstruktuurile. Te eelnevalt ütlesite, et seal on palju erinevaid organisatsioone ja asutusi, kes haldavad praegu erinevaid äh, kosmoseprogramme. see on kõik selline segapudru, äh, kui lubate mul väljendada äh, kõnekeelset. Frontex, EMSA osaliselt, väga paljud teised, nii et teie ettepanek on hea seda kõike struktureerida ja luua üks läbipaistev haldussüsteem, aga ma tahaksin küsida äh, et äh, kuidas see konkreetselt peaks välja nägema, kas äh, see on uus kosmoseprogrammide agentuur või äh, te panete kokku teiste agentuuride pädevused ja milline saab olema suhe komisjoni GSA ja ESA vahel. me oleme ka sellele mõelnud, kui te seda kõike saaksite natukene valgustada, et kuidas te seda plaanite ja milline oleks asjade operatiivne kulg, siis mul oleks äh, kõigest lihtsam aru saada, kõige parem äh, hinnata. teine küsimus, esimees, kohe lõpetan, puudutab ka kosmoseprogramme, äh, sünergiad tsiviilvaldkonna ja kaitsevaldkonna vahel, kuidas me seda teeme, kuidas seda kujundatakse, suunatakse, kolleegid mainisid äh, ka rahastamist. ma arvan, et me peaksime sellesse valdkonda ka MFF-is äh, rohkem panustama, see on ka kosmosevaldkond, aitäh. Hmm, uh, suur tänu, kolleeg. ma ei näe, et keegi rohkem äh, sooviks sõna võtta ma lihtsalt äh, lisaksin veel sellele, mida proua Niibler äh, äsja ütles. minu arvates on väga oluline, et me saaksime oma Euroopa kosmosestrateegiat edendada eelkõige nooremate põlvkondade seas, äh, kui võrrelda seda, milline on Euroopa kosmoseprogrammi olukord teiste piirkondadega võrreldes näiteks kas või Hiinaga, just noorte osalus on oluline, see aitaks meie tööstust väga, see on üks punkt ja teine on nüüd äh, uus äh, ühtse turu programm VKE-dele. Äh, oleme viimased viisteist aastat stabiilsed olnud ja väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted teadsid väga hästi, mis toimub nüüd on kasutusele võetud uus lähenemine, seega äh, paar nõuannet meie miljonitele väikestele ettevõtetele, mida me peak-, mida peaksime ootama, kuidas programmi rahastatakse, nende jaoks oli see lihtne, sest äh, sest tavaliselt on sellistes ettevõtetes kümme, kakskümmend, viiskümmend inimest nende jaoks on lihtne luua midagi uut, esitada uusi ettepanekuid. seega, mida meil on oodata nende rahastuse osas, ma ei näe, et keegi teine sooviks sõna võtta, seega palun kom-, volinikul neile vastata äh suur tänu, härra eesistuja, ja suur tänu kõikide märkuste eest, sest äh, need olid äh, valdavalt positiivsed. ma mõistan ka, et teil on muresid ja küsimusi. ma rääkisin väga üldiselt, äh, rääkides näiteks kosmosest. hea meelega ka vastan kõikidele teie märkusele, märkustele. ja kindlasti arutame lähitulevikus eraldi ka eelarve üle ja hea meelega räägin teiega sellest. kõigepealt äh, kaks või isegi kolmteist äh, küsisid äh, tempo kohta ja selle kohta, miks asjad nii kiiresti toimuvad. see on üldisem teema. Mm, eelmise mandaadi ja eelmise komisjoni ajal sooviti samuti eelarvega alustada võimalikult kiiresti praegusel juhul siis esimesel jaanuaril kaks tuhat kakskümmend üks kõikides komisjoni ettepanekutes arvestame sama ajastusega. loomulikult paneme ette vaheülevaatuse, see on ka ettepanekusse kirja pandud. olulisem on aga see, et kui me ei tee seda sellise ajastusega, näiteks kaitsevaldkonnas, siis äh, ei ole meil võimalik seda kahe tuhande kahekümne esimesest aastast alates äh, rahastada. meil on programmi arutamise ajast äh, kogemusi, kuid ma leian, et just sellepärast on äh, ähm, tempo niivõrd oluline, meil on olulisem, et meil oleks eelarve ja äh, määrused kõik paika pandud enne, kui järgmine mitmeaastane finantsraamistik algab. sest muidu ei saa me seda üldse rahastada. muidugi on on siiski vahe hindamine ette pandud ja planeeritud. me, kõik meie otsused põhinevad sellel, mida me juba praegu teame. kui me arutame programme ja nende seost MFF-iga, siis äh, samuti äh, vaatame seda, kuidas need on seotud EDIDP-ga, ja mida ettevõtted meile esitavad. loomulikult on küll tegemist täiesti uue programmi ja instrumendiga ja kõik institutsioonid, liikmesriigid ja ettevõtted peavad sellega kohanema ja komisjon annab endast parima, et selles osas kaasa aidata. Kofinan-, äh, kaasrahastamise äh, kohta ähm, siin mainiti äh, arvu kuuskümmend protsenti. ma sooviksin täpsustada, meil on täisrahastus sada protsenti rahastust äh, prototüüpide loomiseks. Äh, kakskümmend protsenti tuleb prototüübi faasis ja kaheksakümmend protsenti rahastusest pärast prototüübi valmimist. sellised on ettepanekus äh, toodud arvud sada, kakskümmend, kaheksakümmend Ehm, vahendid on siiski piiratud, hoolimata sellest, et eh, neid on kuus korda rohkem kui praeguse MFF-i raames. kuid eh, kaitsesektori jaoks eh, see ei ole küll tohutu suur raha, kuid me soovime sellega suurendada koostööd, tõhusust, innovatsiooni ja tehnoloogiat. Need on teemad, millele me keskendume ja ma arvan, et et liikmesriigid tervitavad seda ja samuti tööstus isegi kakskümmend protsenti prototüübi faasis äh, oleks nende jaoks väga teretulnud. kolmteist äh, miljardit eurot võrreldes praeguse, praeguse rahastusega on üsna suur erinevus. samuti küsiti seda, kuidas see mõjutab Euroopa Majanduspiirkonna äh, liikmesriike Nemad peavad järgima ühtse turu reegleid ja siin äh, mõtlen eelkõige avalike hangete direktiivist. ja seega need riigid samuti saavad osaleda programmis, kuid nad peavad samuti siis osalema ka rahastamises, nagu kõik äh, Euroopa Liidu liikmesriigid. Äh, PESCO projektide kohta me Äh, teeme tihedat koostööd Federica Mogheriniga ja äh, transpordivolinikuga. teeme tihedat koostööd selleks, et programm oleks äh, ühtne, koherentne. ja seetõttu on koosrahastus ka suurenenud Vesko projektides. et meil oleks rohkem äh, julgustust neile, kes äh, soovivad äh, projekte esitada PESCO raamistiku käik-, raames. samuti esitati, esitas madame Grostet küsimuse selle kohta, kas tegemist on tõesti mingi ühenduse lähenemisviisiga ja kas tegemist on kvalifitseeritud häälte enamusega. nagu ma mainisin, siis me Äh, soovime, et äh, avaliku raha kasutamine looks rohkem väärtust Euroopas. oluline on, äh, kõik oluline jääb aga liikmesriikide kätesse. liikmesriigid ise otsustavad selle üle, kuidas nad võimekusi arendavad. ja see on nüüd jälle siis seotud Federica Mogherini tegevusega. liikmesriigid otsustavad ise konkreetsete projektide osas komisjon muidugi äh, juhib seda programmi. ma saan võib-olla täpsemalt teatud küsimustele esitada. programmi muidugi juhib äh, komisjon kom,, komisjon ka hindab neid projekte, kuid, kuid otsused teevad liikmesriigid ise äh, võimekuste ja prioriteetide osas siis nii saame me tagada selle ühenduse, ühenduse keskse lähenemise. Euroopa Kaitseagentuur me teeme äh, EDA-ga väga tugevat koostööd ja teeme koostööd ka liikmesriikidega, et võimekuste osas prioriteete määrata. Euroopa Liidu raha aga äh, tuleb äh, haalata vastavalt äh, EL-i e reeglitele ja seetõttu tegeleb sellega Euroopa Komisjon, mitte mina, aga minu äh, järeltulija ja see on selleks, et äh, raha kasutataks äh, vastutustundlikult. järgmisena erandid. Äh, triloogide ajal võttis erandite teema meil kõige rohkem aega, sest nagu te ilmselt teate, siis mina olin alati seisukohal, et tegemist on EL-i rahaga EL-i ettevõtete jaoks, kuid see ei ole selles sektoris niivõrd lihtne sest äh, palju on äh, seoseid äh, kolmandate riikidega ja tööstuse, tööstuse esindajad esitasid küsimusi selle kohta, miks nad ei saa teha kolmandate riikidega koostööd. ja ma sooviksin siinkohal jälle tänada Euroopa Parlamenti, sest see oli väga keeruline arutelu, ähm, see kestis vist üheksa tundi, kui ma ei eksi. meil on siin kaks erandit üks äh, on äh, EEL-i põhiste äh, ettevõtete jaoks, kes ei ole Euroopa kontrolli all. ja see teine on, need on ettevõtted, mis küll põhinevad, mille peakorter on Euroopas, kuid mida ei kontrollita ainult Euroopas. Nad peavad täitma kolm ranget kriteeriumi. esiteks varustuse kindlus Ähm, teabekaitse ja, ja lisaks IBR ehk intellektuaalomandi õigused peavad jääma Euroopasse. Need on täpselt samad tingimused, mida äh, peavad täitma, mida nõuavad ka teised äh, valitsused Neid on väga hästi kirjeldatud, kuid samas need on ka äh, tasakaalustatud. Äh, need võimaldavad teha koostööd NATO-ga näiteks. ka seega koostööd ka mõnede riikidega, mis ei ole EL-is, USA, Kanada äh, seega nagu ma ütlesin, siis on need väga sarnased äh, tingimused, mis on äh, seotud, äh, mis on seotud Euroopa Liidu riikidele. küsimused agentuuride kohta. ma soovin rõhutada, me ei loo uut agentuuri, kindlasti mitte meil on kaks institutsiooni, Euroopa Kosmoseagentuur ja kes saab rahas. me soovime lihtsalt nende haldamist sujuvamaks muuta, me ei loo uut agentuuri, pädevusi ei kanta kellelegi üle me peame kõik kohanema uue olukorraga, äh, kus Euroopa Komisjonil on palju rohkem äh, kohustusi kui varem kosmoseprogrammide raames, kuid midagi muud ei juhtu. me küll teame, et GSH-l on väga, äh, väga eriline ja keeruline olukord seoses palkade ja kulutustega. praegu on see väga keeruline, me ei tõst-, suurenda agentuuri eelarvet, kuid me mõtleme selle üle ja peame plaani, et, äh, et programmid saaksid suuremat rahastust. seega suurem rahastus jõuab ka Praha agentuurini. ja juurdepääs kosmosesse ja ma soovin jällegi väga selgelt väljendada ennast. see on olnud minu seisukoht juba mandaadi algusest äh, alates on olnud, et meil peab, Euroopal peab olema autonoomne juurdepääs kosmosele ja see tähendab ka kosmo Euroopa ähm, jaoks äh, õhkutõusu võimalusi. meil on vaja selleks äh, võtta kaks sammu me peame arendama välja rakette Ariadne kuus, Veiga ja Veiga ja samuti tuleb eraldada raha äh, maapealse taristu arendamiseks. selle jaoks on, seda on kõike on mainitud ettepanekus. härra Martin, nagu, nagu peaaegu alati, siis olen teiega nõus ma ütlesin väga selgelt, et äh, tegemist on EL-i rahaga, mida, mis on mõeldud EL-i ettevõtetele, mis on, see on äh, meie oma innovatsiooni jaoks mõeldud. me peame arvestama sellega, et kui me kasutame Euroopa raha tehnoloogia arendamiseks, siis äh, ei tuleks, siis ei tohiks seda üle viia kolmandatesse liikmesriikidesse me peaksime selle raha kuidagi tagasi saama, mille me oleme investeerinud. see on, see on nüüd võib-olla veidi isiklikum märkus, aga võib-olla peaksime meie ja ka võib-olla ka teie, kui, kui järgmise Euroopa Parlamendi koosseisu liikmed loodetavasti, peaksime et peame sellest edasi rääkima, äh, arvestama nende kahe äh, erandiga. kuid ma arvan, et konkurentsitingimused tuleks Euroopas üle vaadata, sest äh, see, mis praegu toimub, ei ole kõige ideaalsem aga seda ütlesin ma rohkem isiklikus plaanis, mitte otseselt volinikuna. ja veel oma kosmoseprogrammis äh, näeme ka suuremat äh, seost kaitsevaldkonnaga. seega me muudame selles osas ka programmi paindlikumaks peale kliimaga seotud küsimuse, küsimuste lisandub ähm, kosmoseraamistikuga kaitsevaldkond täiesti uue valdkonnana. üks äh, hetk otsin oma märkmetest õige koha üles meil toimub jätkuvalt väga hea ja konstruktiivne arutelu Euroopa Kosmoseagentuuriga, nad peavad äh, uue olukorraga kohanema. meil on vaja neid ja neil on ka meid vaja. Euroopas ei ole ühtegi teist institutsiooni, kellel oleks nii palju kogemust, äh, teadmisi, et äh, meie raha ja tulevikuprogramme ära kasutada. seetõttu nagu ma juba ütlesin, ei ole tegemist revolutsiooni, vaid äh, evolutsiooniga. kosmo teemal veel. Äh, siin oli võib-olla väikeseid äh, arusaamatusi. nime küll võib-olla muudetakse, kuid meil on sama probleem, mis kosmega üks miljard eurot. ühtse turu programmi neljast miljardist eurost läheb üks miljard täpselt samadeks äh, äh, samadeks eesmärkideks nagu varem. ma rõhutasin juba algusest peale, et tegemist on väga olulise programmiga, tegev-, see on seotud äh, Horisondi programmiga. see on, see programm on mõeldud Euroopa ettevõtetele ja seetõttu ma võitlesin selle eest, et see programm jääks alles seega see ei kao kuhugi, seda ei liigutata kuhugi mujale, programm jääb alles sellisel kujul, nagu see praegu olemas on. mulle tundub, et nüüd on kõik. Äh, proua volinik, äh, teemasid on olnud palju. Äh, ühe voliniku kätesse on usaldatud väga palju programme seega suur tänu teile meiega koostööd tegemast. kui te soovite veel sõna võtta, siis palun. mulle tuli meelde, et oli vist ka küsimus mobiilsuse kohta ja kuidas me selles valdkonnas tööd teeme. loomulikult teeme me äh, volinik Boltiga tihedat koostööd. kõige olulisem on praegu nii Euroopa Komisjoni kohta kui ka liikmesriikide jaoks see, et luua teedevõrgustik, mis äh, militaarmobiilsuse jaoks väärtuslik oleks. aitäh! suur tänu, õnnitlen teid tehtud äh, töö eest. töötate väga tähtsate programmide jaoks meie reaalse majanduse seisukohast. head äh, sõbrad, suur tänu, proua volinik, veel kord, et äh, meiega kohtuma tulite. me esitame, meie arvamuste projektid peaksid olema valmis juuli keskel. teeme tihedat äh, koostööd teie peadirektoraadiga ja kõige huvitavam on meie jaoks teha koostööd teiega isiklikult. ootame huviga edasist äh, koostööd. meil on kaheksa kuud, et äh, läbirääkimised, läbirääkimistega lõpetada. Äh, selle, selleks on meil aega veel Austria ja Rumeenia eesistumise, eesistumiste ajal suur tänu veel kord. head sõbrad, järgmine punkt meie päevakorras on väga, väga huvitav, vähemalt minu jaoks äh, workshop äh, Brexiti ja info- ja sidetehnoloogia poliitika teemal. kas olete kõik äh, sellise dokumendi saanud? meil on äh, äh, meie ja saarte vaheline äh, ühendusisik. Äh, kolleeg äh, Sean Kelly, kas ma tohin paluda teil meie töötuba juhatada, see on väga oluline töötuba Brexiti mõju teemal info- ja sidetehnoloogia poliitikale ja sellele, mida edasi teha palun teil järgmiseks tunniks koosoleku juhtimine üle võtta. Thank you, Jesse. Pleasure to take your place. Try and fill those big shoes. Great, you are great. Not at all. Pleasure. okei okay,, ladies and gentlemen. niisiis, äh, daamid ja härrad, äh, mul on äh, hea meel asendada meie austatud esimees Jerzy Buzekit. ja mul on au juhatada seda väga olulist seminari teemal Brexit ja IKT poliitika. me ei saa oma aruteludes äh, Brexitist äh, ei üle ega ümber, iseasi, kas meil lõpus õnnestub seda vältida või mitte. meil on siin äh, kõrgetasemelised äh, esinejad, kes teile oma ettekannetega esinevad. igaüks saab umbkaudu kümme minutit ja nagu ikka, on siis liikmetel võimalik kommenteerida ja küsimusi esitada meil on kokku umbkaudu äh, poolteist tundi, vaatame, kui kaua siis lõppkokkuvõttes läheb. kõigepealt esimesena saab äh, sõna äh, J. Scott Marcus, kes räägib meile Brexiti potentsiaalsest mõjust IKT poliitikale ja võimalikest tuleviku arengutest kahekümne seitsmele Euroopa Liidu liikmesriigile. härra Markus töötab mõtme, mõttekojas, mis tegeleb majandusteemadega, mille asukoht on Brüsselis, ta on sõltumatu konsultant, nii et tere tulemast täna pärastlõunal siia ja teil on käesolevaga sõna. suur tänu, esimees mina tahaksin äh, oma ettekandega teha nii-öelda sissejuhatuse teistele kõnelejatele, et äh, pakkuda selliseid äh, taustateadmisi, sellepärast et teised kõnelejad räägivad detailsemalt innovatsioonipoliitikast, teadusuurimispoliitikast, poliitika tegemisest ja määrustest. nii et mina üritan siis omalt poolt teha sissejuhatuse, kas slaidid on ekraanil niisiis. Ühendkuningriigi võimalik äh, lahkumine Euroopa Liidust kahekümne üheksandal märtsil kaks tuhat üheksateist äh, avaldab mõju Ühendkuningriigile ja vähem Euroopa Liidu kahekümne seitsmele liikmesriigile, aga sellele ma just äh, keskendun täna. mõju avaldub mitmetes äh, valdkondades, näiteks vähenevad kontaktid äh, teadlaste ja mm, innovatsiooniga tegelejate vahel. samuti äh, mõjutab see regulatiivset maastikku ja seadusloomet kolmandaks, äh, suuremahuline majandustegevus. ühesõnaga, mainin kõiki neid valdkondi oma slaididel, mis lõpuks sinna ekraanile ilmselt ka tulevad. ühesõnaga, see, kuidas äh, Brexit aset leiab, äh, avaldab loomulikult mõju sellele, milline saab olema olukord äh, hiljem. on mitmesuguseid äh, võimalusi Brexitiks. eks äh, teie loete samu ajalehti, mis mina, palju on ebakindlust. üks võimalus on see, et Ühendkuningriik otsustab siiski Brexitist loobuda, see võimalus on küll väike, aga see eksisteerib samuti on võimalus, et nad äh, liituvad Euroopa majanduspiirkonnaga. see võimalus on ka väike, aga mine sa tea, on äh, võimalik ka kahepoolseks kokkuleppeks, näiteks nii nagu see on Šveitsil Euroopa Liiduga ja edasi on võimalik ka sõlmida laialdane vabakaubanduskokkulepe. ja viimane, kõige halvem võimalus on see, et Brexit leiab aset ilma igasuguse kokkuleppeta. kui nüüd rääkida Euroopa Majanduspiirkonna EMP liikmelisuse variandist, äh, nii nagu see on Norral, siis palju ei muutuks. aga teised äh, stsenaariumid äh, toovad endaga kaasa äh, teatavad mõjud õigusloome ja poliitika valdkonnas ja toon järgnevate minutite jooksul mõned äh, näited, näiteks rändlus ja isikuandmed. Need on äh, lihtsalt mõned valdkonnad, mis saaksid mõjutatud, aga neid valdkondi on palju. valdkond, kus äh, tuleks rohkem paindlikkust sisse, on seotud teadusuuringu poliitikaga palju koordineerimist käib seal Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi kaudu ja see on avatud mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriikidele, vaid ka Euroopa Majanduspiirkonna riikidele. näiteks äh, Norra osaleb seal, samuti äh, on see programm avatud äh, Šveitsile. Šveits on EFTA, aga mitte MP liige ja samuti äh, saab äh, seal programmis osaleda Iisrael, millel erisuhet Euroopa Liiduga ei ole, aga tegemist on assotsieerunud liik-, äh, riigiga Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi vaatenurgast. ühesõnaga, need kaks näidet, mida ma eelnevalt mainisin, rändlus ja isikuandmete edastamine Ühendkuningriik on seni olnud äh, seisukohal, et äh, nendes valdkondades äh, jätkatakse muutusteta ja suured operaatorid on maininud sama, kas see ka nii läheb, raske öelda. Ühendkuningriik saab kontrollida oma riigisisest turgu, aga mitte hulgimakseid piiriüleste võrguoperaatorite vahel, nad ei saa mõjutada võrguoperaatorid teistes äh, riikides ehk siis kahekümne seitsmes Euroopa Liidu liikmesriigis. Need äh, maksed on äh, kulud ja kui kulud on suuremad kui hind, siis tekib probleem ja siis ei ole enam võimalik kodus, koduse hinna eest välismaal helistada näiteks äh, sellised ettevõtted nagu äh, Vodafone võivad äh, osad kulud nii-öelda internaliseerida, aga teistel ettevõtetel ei pruugi seda võimalust olla. Euroopa Liidu ettevõtetel saab olema rändluse vallas rohkem kauplemisruumi kui Ühendkuningriigi ettevõtetel aga Euroopa Liidu ettevõtetel jällegi saab olema keerulisem äh, tegutseda Ühendkuningriigis äh, pärast Brexitit. niisiis. nüüd, kus slaidid on näha, kerin neid edasi. edasi soovisin rääkida andmete edastamisest. meil on andmekaitse üldmäärus ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahel saab andmeid suhteliselt lihtsalt edastada ja see hõlmab ka EMP liikmeid, aga kolmandate riikidega on olukord hoopis teistsugune. minevikust me teame, et äh, safe harbor sätted, millest äh, USA on äh, kasu saanud, need äh, tühistati Euroopa Kohtu otsusega kaks tuhat viisteist ja nüüd on selline privaatsuskilp Euroopa Liidu ja USA vahel ja nagu teie siin väga hästi teate, siis äh, loomulikult äh, nende meetmete tõhusus, selle üle võib vaielda. igal juhul tekib erijuhtum, kui Ühendkuningriik ei ole enam Euroopa Liidu liige ja siis äh, ilmselt Euroopa kohus on silmitsi sama küsimusega ja jälitustegevus Ühendkuningriigis ei erine ju kuidagi jälitustegevusest USA-s, siis arvatavasti kohtu seisukoht oleks ka äh, sarnane safe harbori omaga. edasi, Ühendkuningriigi regulatiivne pädevus. meie kolmas kõneleja räägib sellest detailsemalt, aga fakt on see, et äh, varasemalt on see pädevus äh, mänginud olulist rolli äh, IKT raamistiku äh, loomisel Euroopa Liidus ja meil oleks sellest kindlasti kasu. Ähm, see hakkab mõjutama perekid, see hakkab mõjutama radioaktiivspektri poliitikat. perek saaks muidugi äh, kutsuda vaatlejateks teiste riikide esindajaid. Nad on seda teinud äh, Šveitsiga, mis on olnud täiesti mõttekas seni. nii et dialoog oleks äh, võimalik, olgugi et õigusloome aja jooksul järjest erineks. edasi Ühendkuningriigi teadlaste ja innovatsiooniga tegelejate vähendatud juurdepääs Te teate, et mitmetes valdkondades on Ühendkuningriigi teadlased olnud esirinnas, eriti kui me räägime tehisintelligentsist ja selle pädevuse äh, kadumisest liidus oleks loomulikult kasu, aga Horisont kaks tuhat kakskümmend jällegi pakub võimalusi assotsieerunud riikidele nii et äh, kõikide stsenaariumite puhul, välja arvatud äh, karmi Brexiti puhul, äh, saab Ühendkuningriik jätkata siiski koostööd Euroopa Liiduga mitmetes majandusvaldkondades. ja loomulikult jah, see Brexiti vorm mõjutab suuresti seda, millised saavad mõjud olema, nii-öelda Norra ehk EMP mudel suuri mõjusid endaga kaasa ei too, teised äh, võimalused äh, tooks kaasa suuremat äh, erinevust ja teadusuuringute valdkonnas koordineerimine oleks võimalik Horisont kaks tuhat kakskümmend kaudu. suur tänu ja annan äh, teile sõnale tagasi, härra esimees. suur tänu ja siin on tõesti palju võimalik arutada ja teie ajast kinnipidamine oli tõesti suurepärane ja nüüd läheme teise kõneleja juurde, härra Bass Kotelnik räägib meile Brexiti mõjust digitaalsele innovatsioonile. ja jällegi tema näol on tegemist inimesega, kes tegeleb äh, IKT poliitikaga ähm, suuruselt teises äh, uurimisorganisatsioonis Euroopas ja palun, teil on sõna suur tänu mulle sõna andmast väga olulisel teemal. mul paluti rääkida Ühendkuningriigi seisukohast digitaalses innovatsioonis ja millised potentsiaalsed mõjud Brexitil sellele oleksid. Lähme esimese slaidi juurde. lühidalt teemad, mida ma soovin mainida. alustan lühikese ülevaatega Ühendkuningriigi positsioonist digitaalse innovatsiooni vallas, siis äh, räägin äh, spetsiifilistest äh, tõukejõududest, idufirmade ökosüsteem, IKT teadus- ja arendustegevus, räägin e-kaubandusest, internetiplatvormidest ja lõpetan sellega, et äh, räägi mõjudest digitaalsele siseturule. niisiis, sellel slaidil on tegelikult kõik juba öeldud. globaalselt on äh, London pärast äh, Silicon Valley't ja New Yorki suuruselt kolmas äh, tehnoloogia sõlmpunkt maailmas, see on kõige arenenum äh, sõlmpunkt äh, Euroopas, on äh, linnad, linnu, kus on ka olukord väga hea, Berliin, Amsterdam, Pariis, aga kui me räägime finantsidest, turule juurdepääsust, siis London on nendest üle, nii et London on ülemaailmne tegija ja selle aspektiga tuleb kindlasti arvestada kui Ühendkuningriik on Euroopa Liidus, siis on ühtlasi liidul selline juurdepääs sellele turule ja Londonis on väga loov finantssektor, seal on tugev äh, sünergia finantsi ja tehnoloogia vahel. ja Ühendkuningriik on väravaks ülejäänud Euroopale äh, USA-sse, keel, kultuur, ähm, kõik need sarnasused, samuti äh, riskikapitali, koostöötehnoloogia ja innovatsioon. edasi, järgmine slaid on äh, väga põhjalik, ilmselt võib-olla liiga detailne isegi, juhin siin tähelepanu mõningatele aspektidele. seal on äh, näha siis need tehnoloogia sõlmpunktid maailmas, Silicon Valley, New York London. nii et digitaalse innovatsiooni vallas, kui me räägime idufirmade rahastamisest, siis äh, tõesti juurdepääs digitaalsele innovatsioonile on otsustava tähtsusega ja on oluline täheldada, et äh, juurdepääs turule on Londonis ja New Yorgis kõige paremini arenenud. ainuke punkt, milles osad teised Euroopa linnad ka hiilgavad, on juurdepääs äh, pädevatele inimestele. ja seetõttu ka paljud andekad inimesed ja andekad ettevõtted kolivad äh, Ühendkuningriiki, aga pärast Brexitit see kõik loomulikult muutub ja selle aspektiga tuleb arvestada. ja teine aspekt on äh, seotud äh, Scotti märkustega selles osas, et äh, milline Brexit saab olema, see avaldab mõju. London kasvab kõige tugevamalt aga samuti Stockholm ja mitmed äh, Euroopa Liidu välised riigid kasvavad äh, kõige kiiremini. Pariis äh, kasvab natukene, Berliinil läheb ka suhteliselt hästi. nii et London on siin jah tõesti väga heal kohal. edasi tahan tähelepanu juhtida IKT investeeringutele, tehisintelligents, äh, robootika, need on olulised valdkonnad, mida arendada ja Ühendkuningriik on siin juhtrollis. Ühendkuningriigil on äh, väga head tulemused äh, tehisintelligentsi vallas äh, ülikoolid, ettevõtted äh, on väga head. DeepMind on üks äh, paremaid ettevõtteid maailmas tehisintelligentsi vallas ja tegemist on Ühendkuningriigi ettevõttega, neil on nüüd tehisintelligentsi kiibid ja riistvara, nad on tõesti juhtiv ettevõte selles vallas. Economistis oli artikkel selle kohta, kuidas osad need ettevõtted on juba määr, väärt äh, sada miljonit ja enam, nii et Ühendkuningriik on siin äh, juhtivas rollis. ja võib-olla Euroopas me tõesti äh, jääme teistest piirkondadest maha, eriti kui Ühendkuningriik lahkub. edasi Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, äh, suur viisik. Neil on ähm, strateegiline mõju digitaalses valdkonnas ja nemad tegutsevad ka äh, tugevalt äh, tehisintelligentsi vallas. Ühendkuningriigis on väga palju vastavaid laboreid, ülikoolilinnakuid, kus äh, selles valdkonnas äh, kõvasti panustatakse. ja need äh, suur, see suur viisik kulutab kokku umbes sama palju kui Horisont kaks tuhat kakskümmend. Nemad kulutavad aastas umbes seitsekümmend miljardit eurot. ja see summa järjest kasvab, see ei ole piiratud. nii et äh, see, mida teevad need äh, ettevõtted, on kriitilise tähtsusega. nii et äh, nad on juhtivad digitaalsete uuringute rahastamise vallas Ühendkuningriigil on siin väga oluline positsioon ja roll. ja lõpetuseks e-kaubandus, internetiplatvormid, Ühendkuningriik on protsentuaalselt kõige enam e-kaubandusega tegelev liik Euroopa Liidus ja ka võrreldes USA-ga või USA ja Aasia ettevõtted äh, kolivad Euroopasse, siis nad teevad seda enamasti Ühendkuningriigi kaudu. nii et äh, viimased arengud on nüüd näidanud, et Amazon arendab äh, oma Euroopa ettevõtet, laieneb kiiresti ja viib läbi parasjagu testimist Ühendkuningriigis ja kui nüüd äh, kokku võtta, siis äh, mõned aspektid, kui vaadata digitaalset siseturgu, siis Euroopa Liit äh, võib kaotada juurdepääsu väga olulisele idufirmade ökosüsteemile ja palju juurdepääsu kaotatakse ka riskikapitalile ja ei ole nii palju võimalusi enam digitaalsete ettevõtete kasvatamiseks kui seni samuti osa innovatsioonist on ilmselt äh, mõjutatud äh, ka andmekaitse üldmäärusest, äh, millest hiljem ka räägitakse. Ühendkuningriik võib selles valdkonnas olla siis paindlikum. Nad võivad tõsta oma atraktiivsust äh, ettevõtetele kapitali paigutamise vallas, nii et äh, nad tugevdavad võib-olla oma positsiooni tehnoloogia äh, sõlmpunktina. ma rääkisin juba tehisintelligentsist, äh, on uus algatus, mis loodetavasti sellele teemale rohkem tähelepanu pöörab. ja viimane slaid, mõningad jutupunktid, mida me võiksime teha. ma arvan et meil on vaja kiiresti äh, tegutseda, et kuidagi äh, tasakaalustada seda juurdepääsu vähenemist või puudumist, meil tuleb äh, sõlmida rohkem sidemeid või tugevdada sõlmpunkte, mis meil on. ja oluline on säilitada tugev teadus- ja arendustegevuse partnerlus Ühendkuningriigiga. Nad on olulise tähtsusega digitaalse innovatsiooni valdkonnas ja sellega ma lõpetaksin. suur tänu! suur tänu! ka siin on väga oli huvitavaid äh, punkte, mille juurde me tuleme tagasi ja võib-olla ka mõtteid, mille peale ma varem ei tulnud, äh, mis puudutavad Ühendkuningriigi rolli selles vallas. nüüd liigume edasi järgmise kolmanda kõneleja juurde, Tamagotš Jurjevitš. ta on äh, töötanud äh, Pereki äh, aseesimehena varem ja olnud ka Hakomi aseesimees. suur tänu, mina soovin rääkida Brexiti mõjudest äh, kahekümne seitsmele Euroopa Liidu liikmesriigile IKT äh, poliitika vallas. kõigepealt ma tahaksin öelda suur tänu ITRE komisjonile äh, mind siia kutsumast. nagu te teate, siis oma varasemas töös olin ma seotud poliitika tegemise õigusloomega Euroopa Liidu äh, tasemel PEREKis ja samuti oma koduriigi regulatiivses asutuses. ma nüüd äh, üritasin seda ette, seda ettekannet ette valmistades identifitseerida need asutused, äh, mis on võtmetähtsusega regulatiivses äh, vallas. PEREK on väga oluline õigusloome harmoneerimise vallas, kui me räägime tavalisest õigusloome tegevusest, siis äh, loomulikult äh, nõukogu ja Euroopa Komisjoni äh, nõuandev kogu, eriti kui me räägime määruste rakendamisest, nii et väga oluline on see, et äh, kõik äh, liikmesriigid äh, osaleksid ja väga tähtis on äh, Ühendkuningriigi roll ja tekib küsimus, et mida siis kaotatakse, kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust. Ühendkuningriigi kui liikmesriigi kaasamine võib-olla oluline nendes kolmes äh, valdkonnas kohati on äh, koostöö äh, regulatiivsete asutuste vahel, kohati vahetatakse parimaid praktikaid, osad institutsioonid teevad koostööd igapäevaselt, teised teevad koostööd strateegilisel tasandil, aga kõik kolm, mida siin slaidil on mainitud, teevad sellist koostööd, liikmesriigid on tugevalt kaasatud ja mis puudutab äh, Ühendkuningriigi äh, kaasamist äh, liikmesriigina, siis minu kogemus on näidanud, et meil oli kogemust riiklike regulatiivsete asutustega koostööl ja seda just igapäevase töö tasemel ja mis puudutab neid igapäevaseid kontakte, siis meil olid töörühmad ekspertide tasemel dokumentide ettevalmistamisel ja kõikides nendes valdkondades Ühendkuningriigi, aga teised liikmesriigid, aga me räägime siin Ühendkuningriigist, oli tugevalt kaasatud ja andis äh, tugevalt äh, lisaväärtust äh, dokumentide kvaliteeti. mis puudutab nüüd nõukogu ja tavalist äh, seadusloomet, äh, siis liikmesriikide esindajad on kaasatud ja väga oluline on see, et äh, oleks tagatud kõrge ekspertteadmiste tase, kui valmistatakse ette õigusakte, nii et nõukogu kaasseadusandjana peab äh, omama vastavat kogemust ja ekspertiisi. ja alates Euroopa Liidu asutamisest on see nii olnud. ka Ühendkuningriigi osas. edasi, mis äh, puudutab äh, siis äh, liikmesriikide vahelist äh, koostööd, siis on arutatud komisjoni ettepanekuid äh, ja on tehtud äh, omavaheline tihedat koostööd liikmesriikide tasandil. ja järgmisel kolmel slaidil käsitlen seda, mida mainis ka juba kolleeg Scott Marcus, erinevad stsenaariumid Brexitiks äh, EMP stsenaarium, kahepoolse lepingu stsenaarium, vabakaubanduse lepingu stsenaarium. roheline linnuke tähendab seda, et olukord jääb selliseks, nagu ta on ja punane X tähendab seda, et äh, see enam ei kehti. ühesõnaga, mis puudutab äh, siis äh, tööd riiklike reguleerivate asutuste vahel, siis äh, olukord jääb sarnaseks, Liechtensteinil ja Islandil on ka praegu vaatleja staatus, nad tavaliselt äh, töös ei saa otseselt äh, osaleda, nad ei saa töörühmi juhatada Ühendkuningriik antud stsenaariumi kohaselt ei saaks hääletada. ja paljugi Ühendkuningriigi ekspertiisi jääks saamata ja jagamata. Äh, Kokomi äh, koosolekutel koostöö teiste liikmesriikidega jätkuks. mis puudutab nüüd kahepoolset äh, kokkulepet, siis olukord on suhteliselt sarnane. perek, seal oleks olukord umbes nii nagu Šveitsi jaoks, kahepoolne koostöö, aga nõukogus ja kokkumis koostöö oleks võimalik, vabakaubanduslepingu äh, puhul ei oleks Ühendkuningriiki võimalik üleüldse kaasata ei riiklike regulatiivsete asutuste tasemel, ka nõukogus ega kokkumis. nii et äh, kokkuvõtteks äh, siin viimasel slaidil on näha mõned äh, Brexiti mõjud. ühesõnaga, kui me räägime koostööd Ühendkuningriigi riiklike reguleerivate asutuste, teiste riikide asutuste vahel, siis see koostöö on äh, endiselt võimalik, regulatiivsed asutused Euroopa Liidus saavad otsustada, teha koostööd ka kolmandate riikide vastavate asutustega, nii et seal mõju ei ole eriti äh, põhjapanev. aga kui nüüd äh, rääkida perekist, siis olukord on selline, et äh, assotsieerimiskokkulepe ehk leping äh, nõrgeneb. ja kui nüüd rääkida õigusloome kvaliteedist äh, ja Ühendkuningriigi lisandväärtusest, siis äh, jah, selle lisandväärtuse me kaotaksime, kui Ühendkuningriik enam liikmesriik ei oleks. nüüd mõju Kokomi tööle esimese stsenaariumi puhul äh, võib Ühendkuningriik olla vaatleja, aga teiste stsenaariumite puhul läheks nende ekspertiis kaduma. ja minu jaoks äh, kõige olulisem mõju Euroopa Liidule oleks äh, teatav mõju harmoniseerimispoliitika vallas, kui me räägime konkreetsetest määrustest ja digitaalsest siseturust, me peame arvestama sellega, et viimased viisteist aastat on Euroopa Liit äh, panustanud äh, regulatiivsete protseduuride harmoneerimisele, et äh, lõpptarbijate jaoks oleks olukord parem. praegu on olukord selline, et osad aspektid siin muutuvad, minu isiklikust vaatenurgast on see võrrendav äh, praegu Euroopa Liidu lähenemisega Lääne-Balkani riikidele, aga tekib äh, õigusliku aluse probleem, kõikide nende stsenaariumite puhul oleks Ühendkuningriik samas olukorras ja siin võib tekkida WTO reeglite rikkumise oht ja siis tulevikus äh, sõltuks palju sideoperaatoritest, äh, sellepärast et määrused ei oleks Ühendkuningriigis äh, siduvad. nii et kokkuvõttes ma isiklikult olen arvamusel, et Ühendkuningriigi esindajate ekspertteadmised olid alati kõrgetasemelised ja meie Euroopa Liidu poolt äh, kaotaksime selle, seda on võimalik kompenseerida teiste liikmesriikide äh, tööga. nii et suur tänu. suur tänu, härra Jurjevitš. ja nüüd on meie ees viimane ettekanne Gerard Bogorel kes räägib meile sellest, kuidas Brexit mõjutab kahekümne seitsme liikmesriigiga Euroopa Liitu, innovatsiooni ning 5G kasutust. ta on selle valdkonna ekspert ning äh, ta on koostanud ka spektri äh, seisukoha dokumendi eelmisel aastal. palun, härra Vavarel nagu te teate, 5G on tehnoloogia teenuste segu ning tõenäoliselt mõjutab kogu maailma, iseäranis Euroopa infotehnoloogia sektorit. ja tegemist on siis ühe olulise osaga majandus- ning tööstuspoliitikast Euroopa Liidus. Brexiti mõju on mõistagi tähtis selles kontekstis ja hoolimata sellest, et tehnoloogia on ülemaailmne, on Euroopas sidemed Ühendkuningriigiga, Euroopa Liidu kahekümne seitsmel liikmesriigil ja neid suhete omapärasid võib äh, hinnata erinevaks, potentsiaalselt neutraalseks, potentsiaalselt äh, positiivse mõjuga, posi-, potentsiaalselt negatiivse mõjuga. suheteks 5G äh, on segu, nagu ma ütlesin, meil on standardid, meil on äh, tegijad ettevõtete näol, meil on oluline geograafia, mida tuleb arvesse võtta, ehk siis kus need äh, maastikul tegutsejad tegutsevad, kus on teadmiste kesk, keskused, kus on peamised tootmiskeskused ja mida kõike see tähendab äh, Euroopa majanduse jaoks üldisemalt. mis puudutab 5G standardeid, siis äh, see selles valdkonnas suurt muutust ei peaks tulema, välja arvatud asjaolu, et mõningad äh, tegijad tulevad rohkem äh, esiplaanile. kakssada riiki pluss äh, tööstus on aidanud 5G määratleda tehnoloogiat, määratleda 5G tehnoloogia määratlemine toimub erinevatel tasandil, rahvusvaheline äh, tasand, Rahvusvaheline Telekommunikatsiooniliit, äh, siis Euroopa Liit ja Euroopa PTT-de konverents, äh, siis ETSI, Euroopa Telekommunikatsiooni Standardi Institutsioon ja kolm GPP, mis hiljuti esitas mitmed pakkumised väga arenenud 5G kohta. Need on erinevad tasandid, mis mõjutavad üksteist äh, ja üldiselt mingisugust suurt mõjutust ei peaks edasine äh, areng tooma. mis puudutab äh, teadusuuringut ja arengutegevust, siis see pilt on üsna kirju Aa, kaks tuhat kakskümmend osalejad, vaatasin üle, vaatasin üle need teadusuuringute projektid, mis tegelesid 5G-ga, äh, vaatasin, kes Ühendkuningriigist osalesid, äh, ülikoolid, suurepärased kolleegid äh, ja väga kuulsad ülikoolid osalesid, Surrey, Bristol ja Londoni ülikooli kolledž, BT, BBC telefonioperaatorid, mobiilsideoperaatorid, Vodafone ja teised ja Ühendkuningriigi põhised tööstusteadusuuringute keskused, see on äärmiselt huvitav, sellepärast et väga paljud rahvusvahelised ettevõtted keelelistel põhjustel on Euroopa teadusuuringute keskused suunanud Ühendkuningriiki, sealhulgas ka Jaapani ettevõtted nagu need Korea ettevõtted nagu Simson digitaalettevõtted, nagu näiteks Ameerika Ühendriikides paiknevad, füüsiliselt paiknevad digitaalettevõtted ja BBC ja BT tahavad äh, mõlemad rikkumist kontinendile, aga Briti ülikoolid, üli, ülikoolid jäävad siiski Briti ülikoolideks. Vodafone, mis on äh, mobiil, eh, number üks mobiilsideoperaator, äh, kolib oma kas-, raskuskeskme kont-, kontinendile. O kaks on üks osa telefoonikast ehk siis näis, mida ta telefoonika teeb, kas nad panevad ressursid siiski Ühendkuningriigi üksusesse või liiguvad edasi mandrile Ühendkuningriigi teadus, teadmiste keskused, väga huvitav, mida nad teevad. kas Jaapani Ühendkuning, Ameerika Ühendriikide keskused jäävad Ühendkuningriiki või siis boonusena kahekümne seitsme liikmesriigiga Euroopa Liidule kolivad ka need keskused oma ressursid mandrile see küsimus, äh, selles küsimuses selgut, selgust ei ole, aga kui Pandora laegas on lahti ja džinn välja lastud pudelist, äh, siis äh, eks me siis näeme, mis hakkab selles valdkonnas juhtuma ja liikumised on tõenäoliselt suured. mu kolleegid ütlesid, et ähm, Ühendkuningriigi teaduskeskustele võib ähm, rakendada erinevaid äh, eeskirju, nad võivad olla erinevat äh, riiki, Euroopa majandusala äh, põhimõtetest lähtuvalt, Šveitsiga laadsed, Šveitsilaadsed suhted ja nii edasi. mis puudutab tööstuse esindajaid, siis ma ütlesin, et 5G mõjutab selgelt mitmeid tööstusvaldkondi, sellepärast et 5G et rakendatakse mobiilsuse üleminekut töö, näiteks autotööstuse puhul, ka energiatööstuses, ka tervishoiusektoris võib-olla. ja nagu te sellel slaidil näete, erinevad turutegijad on pärit igalt poolt maailmast, siin ei ole tegemist ainult Euroopa Liidu ettevõtetega, autotööstus on esindatud autotööstus, kui standardeid paika pinne, pannes äh, loomulikult tegutseb piiriüleselt. aga samas, kui Euroopas on taristu paigas, siis oleks tore, kui ühendatud autod või isejuhtivad autod võiksid ka sõita üle La Manche'i väina aga see kõik sõltub tööstusest. aga nõndanimetatud vertikaalsed tööstused meie oma argoos. siin on logistika ja väärtusahelad piiriülesed ning selle valdkonnaga ei ole väga põhjalikult tegeletud. aga võib samas oletada, et äh, tootmine mõningate stsenaariumite puhul satub väga tugeva mõju alla. Nissani äh, tehas Sunderlandis Ühendkuningriigis äh, näiteks, selleks, et Sunderlandis ühte autot ehitada, tuleb tellida varuosasid, mis kakskümmend seitse korda peavad üle piiri liikuma Ühendkuningriigi ja Euroopa vahel. nii et logistilised tõkked mõningate stsenaariumite puhul on äh, üsnagi suured ning äh, neid tuleb hinnata. väärtusahelad, logistika väärivad samuti arvessevõtmist läbirääkijate poolt. mis puudutab ühenduvust, äh, siis äh, jällegi huvitav valdkond. me eeldame, et äh, uue põlvkonna tehnoloogia, 5G tehnoloogia aitab meil luua juba kauaoodatud Euroopa liidreid digitaaltööstuse valdkonnas. 5G aitab meil kergemini luua uusi ettevõtteid, kasutades võrgustikku selles ehitustöös ja mida suurem turg, mida rohkem teadmisi ja ressursse, mida rohkem andmeid, mida saab koguda, seda parem. antud juhul siis ma ütleksin, et ähm, mida suuremad on tõkked Euroopa Liidu kahekümne seitsme liikmesriigi ja Ühendkuningriigi vahel, seda rohkem kannatavad mõlemad osapooled ning kõik äh, turuosalised. kui me nüüd vaatame, mida, milliseid järeldusi võib kõigest sellest teha, siis äh, võib öelda, et võib-olla me kaotame pisut 5G äh, visioonist ja võimalusest saada maailmas liidriroll enda kätte. Ühendkuningriigis need inimesed, kellega meie oleme rääkinud, teevad väga vastuolulisi avaldusi äh, juhtohjade enda kätte haaramise kohta Ühendkuningriigi kolleegid ütlevad, et ka samas, et Euroopa elektroonilise side seadustik tuleb üle võtta Briti õigusesse, ükskõik mis ka juhtuks. nii et äh, igasuguseid arvamusi on ja meie läbirääkijad ja parlament peavad olema igal juhul teadlikud kõikide nende asjaolude võimalikust mõjust. aitäh! suur tänu! jällegi pidasite kõneajast kinni, see on tervitatav. äärmiselt huvitavad ettekanded sellest, kuidas Brexit võiks mõjutada infokommunikatsioonitehnoloogiat. Äh, kas keegi soovib äh, küsimusi esitada või äh, kommenteerida seda sõnavõttu? paistab, et ei, siis mainiksin omalt poolt paari asjaolu. mina olen pärit Iirimaalt ja see teema on meie jaoks riigina tähtis teema ning teie sõnavõttudes sisaldus nii mõndagi huvitavat. Te mainisite Brexitiga seoses, et Brexiti puhul kannatavad mõlemad osapooled, aga kes rohkem kannatab, kes kaotab rohkem, kui ei ole kokkulepet selle kohta, kuidas jätkata koostööd nii tihedalt, nii tihedas koostöös, kui seda me oleme teinud siiani. ja kui me räägime nüüd siin roaming ust, rändlusest, oleme selle kallal väga palju Euroopa Liidus, Euroopa Parlamendis tööd teinud, kes jääb seal suuremaks kaotajaks kui nüüd Ühendkuningriik otsustab oma teed minna ega kavatse Euroopa Liidu otsustest kinni pidada ränduse küsimuses. siis veel mõningad asjaolud, mis mulle tundusid äärmiselt huvipakkuvad, mis puudutab erinevaid kokkuleppeid Norra, Kanada ja nii edasi ja nii edasi, siis kuidas see sobitub Horisont kaks tuhat kahekümnega. kas te tahate öelda, et Ühendkuningriik peaks automaatselt osalema Horisont kahe tuhande kahekümnes, sellepärast et äh, Euroopa Liit äh, plaanib seda nii või mida te ütleksite poliitilise arutelu kohta härra Barnier räägib sellest palju, sellest, et äh, me soovime nii-öelda parimaid palasid, äh, jah, kõik äh, need asjad on soovitavad, atraktiivsed isa, isoleerituna ja selline parimate palade valimine oleks ideaalsenaarium nii Ühendkuningriigi kui Euroopa Liidu jaoks. aga kuidas on see soovitatav kokku sellega, et Euroopa Liit on üksus, ning need, kes on väljaspool Euroopa Liitu, siiski ei saa samu privileege nautida nagu Euroopa Liidu liikmed. ja siis äh, äh, Privacy Shield, mis asendas Safe Harbor andmekaitseraamistiku, kas selles valdkonnas äh, on ka võimalik tihe koostöö Ühendkuningriigiga? vaatan veel oma märkmed läbi Ühendkuningriik peaks olema väravaks äh, Ameerika Ühendriikidesse, öeldi siin. kas see on aga, see on, see roll on asendatav? sellepärast, et äh, kuidas võiks Ühendkuningriik ka tulevikus olla Euroopa Liidu jaoks väravaks Ameerika Ühendriikidesse, kui ta ei kuulu Euroopa Liitu see tundub minu jaoks olevat üsna vastuoluline, nii et äh, võib-olla mõni muu äh, linn, Berliin, Berliin, Pariis, Stockholm, Amsterdam, kõik need riigid, äh, linnad on ju olemas, võib-olla mitte nii prominentsed kui London, aga kindlasti ka nemad suudaksid seda rolli täita. Ühendkuningriik on oluline tegija, tõsi, aga kas ka tehisintellekti rollis on Euroopa Liidust väljaspool Ühendkuningriigi roll siiski nii suur? teisisõnu, kas äh, Euroopa Liit on äh, tehisintellekti osas liidri rollis Ühendkuningriigi tõttu äh, või ja kuidas Brexit seda mõjutab, kas see liidri roll võidab juurde või, või hoopis äh, toob endaga kaasa või, või kannatab selle lahkumise all. ja lõpuks te mainisite, et kõik võib kaduma minna. kõik, see vast pole võimalik, härra Jurevitš vist rääkis sellest. ma ei usu seda ja härra Pogorel Te mainisite kõiki neid ettevõtteid Ühendkuningriigis. kas need jäävad Ühendkuningriiki ka pärast Brexitit, mainisite siin Vodafone'i ja teisi, O2. kas nad muudavad oma peakorteri asukohta pärast Brexitit ja Iirimaa? on inglise keelt kõnelev riik, Malta inglise keelt kõnelev riik, suurem osa Euroopa Liidust kui mitte äh, vabalt, äh, aga siiski äh, piisavalt pädevalt suudab äri teha ka inglise keeles. väga huvitav kommentaar teie, teie poolt minu arvates, aga ma tean, et kui liikmed kasutavad teie ettekandeid ja, ja ilmselt kui me vaatame neid äh, asju läbi veel hiljem Brexiti kontekstis, siis tekib meil kindlasti veel palju, palju küsimusi, palun. ma vastaksin esimest, äh, esimesena, üks küsimustest oli kindlasti minule suunatud sinna, ma ütleksin, et nii palju, mis mis puudutab seda, et kes rohkem kaotajaks jääb, kui kõik jäävad kaotajaks, siis äh, Ühendkuningriik tõenäoliselt kõikide stsenaariumite puhul kannatab rohkem kui äh, kahekümne seitsme liikmesriigiga Euroopa Liit, ehkki kõik kaotavad. kujutage ette, milline osa Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi kaubandusest läheb äh, Euroopa Liitu ja vastupidi. vahe on ikkagi suur, nii et Ühendkuningriik kindlasti kannatab rohkem mõningates konkreetsetes valdkondades võiksid olla need tagajärjed isegi üsna suured, sellepärast et üks üsna suur osa Ühendkuningriigi SKP-st tuleb finantsteenuste äh, sektorist ja finantsteenuste sektor on seal no, äh, sellepärast, et ühelt poolt äh, nad on seotud ühend, Ameerika Ühendriikidega, aga teiselt poolt neil on privileegid seoses Euroopa Liiduga ja tõenäoliselt äh, see sektor Brexiti tulemusena kindlasti kannatab. seesama roll ei jää neile alles sellisel kujul. ja praegusel hetkel mõjutab äh, Brexiti lähenemine finantsteenuste sektorit, paljud äh, finantsettevõtted loovad filiaale mujale, Iirimaale, Pariisi, Amsterdami Ühendkuningriik kaotab midagi, mis oli tegelikult Briti majanduse seisukohast väga tähtis. ja mis puudutab rändlustasude küsimust, siis rändlustasude osas ma ütleksin samuti, et minu meelest rohkem kaotajaks jääb Ühendkuningriik, põhjuseks siin see, et Briti kliendid reisivad rohkem Hispaaniasse, Itaaliasse, Kreekasse kui vastupidi. aga samuti selle piirkonna läbirääkija positsioon on nõrgem kui Euroopa Liidu ettevõtete ja Euroopa Liidu puhul. tõenäoliselt Euroopa Liidu ettevõtted saavad parema positsiooni läbirääkimistel Ameri-, äh, Ühendkuningriigi Ühendkuningriik soovib, et rändlussüsteem jääks paika, nad annavad endast selles osas parima, on nad juba öelnud, aga tõenäoliselt Ühendkuningriik siiski kannatab rohkem. mis puudutab Norrat, mis puudutab Kanadat, siis teil on õigus. tegemist ei peaks olema automaatse kaasamisega Horisont kahte tuhat, kahe tuhande kahekümnesse. samas äh, need juhtumid on omamoodi erinevad, sellepärast et äh, Euroopa Majanduspiirkonna liiduna, äh, Euroopa Majanduspiirkonna eeskirjade järgi on võimalus tegelikult liituda Horisont kahe, kaks tuhat kakskümmend koostööga kas seotud vabakaubandusleppega või täiesti välja jäetud, see on täiesti vaba valik põhimõtteliselt. et ajalooliselt on asjad alati seotud skp suhtega Euroopa Liidu omasse. paljudes riikides, kus meil võiks olla sidemed vaadatakse ka seda, kas suhted on rohkem konkurentsipõhised või koostööpõhised. Brexiti puhul tõenäoliselt on oodata koostööpõhist stsenaariumit. aga võib-olla üks Brexiti stsenaarium tähendab ka sellist Brexitit, kus horisont kaks tuhat kakskümmend jääb välja. loodetavasti ei ole see eriti tõenäoline, kuid võib olla võimalik siiski ka see stsenaarium, kus Ühendkuningriik seab ennast Euroopa Liidu konkurendiks, mitte koostööpartneriks ja sellisel juhul ei ole automaatselt eeldatav, et Horisont kaks tuhat kakskümmend koostöö jätkub. siis Privacy Shield andmekaitseraamistik, kui mõtleme selle peale, kui paljud hargmaised ettevõtted tegelikult paiknevad praegu äh, Ühendkuningriigis, kui paljud Euroopa Liidus, siis äh, mulle tundub, et piiriülene kooskõlastamine muutub üha tähtsamaks ja kui me ei suuda mingisugust samasugust süsteemi luua, nagu praegu on isikuandmete ülekandmiseks, siis toob see endaga kaasa suuri kannatusi digitaalmajandusele nii Ühendkuningriigis kui kahekümne seitsme liikmesriigiga Euroopa Liidus. ma arvan, et kahekümne seitsme liikmesriigiga Euroopa Liidu huvides on praeguse andmekaitse üldmäärus, määruse põhimõtete alalhoidmine ka tulevikus, kohtuotsuse puhul tõenäoliselt äh, on meil vaja mingisugust sarnast süsteemi nagu äh, Privacy Shield, Privacy Shield on tegelikult äh, väga nõrk kaitsemeede, on vaja muud süsteemi, teistsugust süsteemi. Äh, praegusel hetkel sellist vastastikust usaldust Ameerika Ühendriikidega ei ole, nagu selline koostöö tegelikult eeldaks. kuidas seda värava rolli siis asendada või täita, tõenäoliselt mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid tahavad olla selleks vahendajaks Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel. Iirimaa äh, võiks tõesti seda rolli väga hästi täita, aga Malta ja teised inglise keelt kõnelevad riigid ja inglise keelt kõnelevaid inimesi on väga palju ka Saksamaal, Prantsusmaal, Hollandis, paljud äh, hollandlased räägivad inglise keelt paremini kui näiteks mina ja ja ma arvan, et nüüd võingi anna, anda otsa üle kolleegidele, kellel kindlasti on vastuseid samadele küsimustele. suur tänu! see, et kõik võib minna kaduma, kõik võib äh, kukkuda põrandale, mida ma ütlesin, ma arvan, et äh, ma rääkisin sellest, äh, kui, milline on mõju kahekümne seitsme liikmesriigi Euroopa Liidule ja Ühendkuningriigile ja seda avaldust tehes siis ma ütlesin, et et ekspertteadmised ning lisandväärtus reguleerimise valdkonnas, kus edusamme tehti Ühendkuningriigis enne seda kui mujal ühesõnaga, ma tegelikult pidasin silmas seda, et, et kõik kaotavad midagi, mõlemad osapooled kaotavad midagi, sõltuvalt sellest, millisest vaatenurgast asja vaadata. kui äh, tegemist on lahutusega, siis äh, kontaktid kannatavad, ei saa kasutada teise poole ekspertteadmisi ega toetust igapäevaelus ja kui ei ole sellist koostööd äh, ja ühistegevust, siis siis sellest tulenevalt ma mõtlesingi, et, et kõik võib kaduma minna, ehk siis äh, nii mõlemad osapooled kannatavad. ja äh, mis puudutab rändlust, siis minu isiklik seisukoht on järgmine. Äh, kaotajaks jäävad ennekõike lõpptarbijad, Ühendkuningriigi lõpptarbijad ning Euroopa Liidu liikmesriikide lõpptarbijad. rändluse määrus on võeti vastu kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, siis algas see rändluse reguleerimine pihta, enne seda lähtuti lihtsalt turust ja turupõhimõtetest ja ma kardan, et võib tekkida selline olukord, et telekommunikatsioonisektoris kõik sõltub alati mastaabist ning siis äh, võib tekkida olukord, kus Ühendkuningriigil on suuremate riikidega erakokkulepped ning teiste riikidega teistsugused kokkulepped, sõltuvalt sellest, kui suur Äh, side liikumine on nende riikide vahel, ähm, nii et ähm, mina olen pärit riigist, kus on väga palju äh, turiste, äh, väga palju Briti turiste ja kui rändluse eeskirjad enam ei kehti, siis võib tekkida selline olukord, et need turistid, kes tulevad Horvaatiasse, ei saa kasutada teenuseid samamoodi nagu kodus Ühendkuningriigi turiste pean siinkohal silmas siis. ja sama puudutab seda, kui mina nüüd lähen Londonisse. nii et äh, lõppkokkuvõttes meiesugused lõpptarbijad on need, kes äh, kõige rohkem kahju kannavad, aga jällegi, tegemist on sellise numbrite mänguga kokkulepetega, mis sõlmitakse kahe riigi vahel ja kõik sõltub äh, sideoperatsioonide mastaabist, võib-olla kui mastaap on piisavalt suur, siis sideoperaatoritel õnnestub hind äh, alla suruda või siis jääda, jätta samasuguseks, nagu täna on. jah, paar sõna ka minu poolt, Šveits on tegelikult üsna samasugusel positsioonil, nagu Ühendkuningriik võiks olla. Nad osalevad äh, pereki töös, nad osalevad äh, rändlusstatistikas, äh, mida perek esitab, aga nad ei osale rändluskoostöös ja Šveitsi kodanikud maksavad rändluse eest märkimisväärselt rohkem kui Euroopa Liidu kodanikud. Ühendkuningriik tahaks sellist olukorda vältida tulevikus, aga eks siis näis, kuidas neil see korda läheb tulevikus paar äh, sõna rände kohta, siis kui on väga karm äh, äh, Brexit, siis see väravaroll muutub neile väga keeruliseks, nad võitlevad selle eest muidugi väga, nad ei taha täielikult digitaalsest ühtsest turust loobuda, nad ei kuul-, kujuta seda ettegi, praegusel hetkel on neil oma tugev positsioon selles valdkonnas ja kui nad tahaksid sidemed karmilt läbi lõigata, siis äh, oleks see lihtsalt rumal. Nad tahavad tõenäoliselt ka tulevikus pehmet lähenemisviidi ning mõjuta täht-, olla tähtsaks piirkonnaks äh, idu ettevõtetele ja nii edasi. Neil on äh, raha, Euroopas on talent, nii et kui seda dilemmat ei lahendata, siis talent ei lähe Ühendkuningriiki ning me kaotame ka 5G osas kaotame, sellepärast et aeg on tähtis. kui ei tehta koostööd, siis hoog laugeb. ja meie positsioon kannatab, aga lõppkokkuvõttes ma arvan, et mingisugune koostöö tuleb jalule seada, sellepärast et kõik muu oleks lihtsalt rumal. aga aeg selleks ei ole kõige sobivam ja tehisintellekti osas on, on lugu samasugune, teadusuuringuid on kergem äh, siin korraldada, äh, koostöö on Euroopa huvides, on Ühendkuningriigi huvides, nii et tõenäoliselt me lihtsalt jätkame tööd samas vaimus. ja Gerard? teen lühidalt kui me vaatame 5G tehnoloogiat, siis äh, vii-, mastaap mängib siin olulist rolli. nagu eelkõnelenud kolleeg ütles, kui me kaotame kaksteist protsenti Euroopa Liidu rahvastikust ning potentsiaalselt kaksteist protsenti Euroopa Liidu turust, kui asju lihtsustada, siis äh, ega see ei ole ju hea uudis kahekümne seitsme liikmesriigiga Euroopa Liidule ja veel halvem uudis on see Ühendkuningriigile. mastaap on tähtis. ja nagu äh, ma tegelikult ütlesin, geograafia selles valdkonnas on selline, nagu on. ja geograafia tähendab seda, et äh, liigutakse Ühendkuningriigist rohkem kahekümne seitsme liikmesriigiga Euroopa Liitu, sellepärast et ma ei kujuta ette, et Ühendkuningriik isegi siis, kui rakendada madala tootmishinnaga riigi see stsenaariumit, võiks saada liidrirolliks 5G osas, võrguvarustuse osas ja nii edasi ja nii edasi. ma ei kujuta ette, et Ühendkuningriigi ettevõte oleks konkurentsivõimeline võrdselt Apple'i ja teistega mandrile kolimine tundub tõenäolisem stsenaarium. ja kui me nüüd mõtleme, kas meie läbirääkimiste käigus, mis on ülemaailmsed tegelikult, kas me tahame sellistes läbirääkimistes võimaldada paremate palade väljavalimist teadlased tahavad jätkata koostööd äh, Ühendkuningriigi kolleegidega igal juhul, selles pole kahtlust. võib-olla see oleks siis kingitus äh, Ühendkuningriigi valitsusele, mida Euroopa Liit ei taha teha. nii et kõik sõltub, kõik sõltub. kõik on teavitatud läbirääkijate kätes ning äh, vaadatakse mida võtta, mida jätta, mis äh, anda millegi vastu ning äh, Galileoki näiteks võtame, Galileo, ma tean, et äh, komisjon tegeleb Galileo, Galileo teemaga nüüd sügisel ja Galileo süsteemiga osas tuleb langetada üsnagi suuri otsuseid kas me tahame, mida me tahame teha, Ühendkuningriik panustab praegu kaksteist miljardit äh, eurot, teadusuuringute keskustesse Ühendkuningriigis läheb äh, neliteist miljonit, miljonit äh, eurot, miljardit eurot. suuremad satelliitsüsteemid on tõhusamad loomulikult, nii et kui Ühendkuningriik kaduma läheb Galileo jaoks, siis sellel võivad olla poliitilised põhjused ja nii edasi. aga öö, äh, on palju neid küsimusi, millele tuleb vastata ning äh, mida saab läbirääkimistes äh, kasutada. suur tänu küsimuste eest, suur tänu kõikidele ekspertidele, sellepärast et nende asjatundlikud ettekanded olid väärtuslikuks panuseks meie aruteludesse. me saame nendest lähtuvalt langetada omi otsuseid, olen veendunud, et kolleegid parlamendis äh, rõõmuga võtavad seda teavet arvesse. suur tänu, härra Markus, äh, härra Jurevitš, äh, härra Pagarel ja teised, me hindame kõrgelt seda, et te tulite täna siia. Te tegite ära suure ettevalmistustöö. ja väga keerulised teemad, edendasite meile väga mõistlikult, väga praktiliselt ning kõigile arusaadaval moel. see näitab, et teil on suurepärased kommunikatsioonioskused. suur tänu teile selle eest ning ma arvan, et sellega olemegi jõudnud päevakorra viimaste punktide juurde. ja järgmine koosolek leiab aset siis üheksandal juulil kell kolm kuni kaheksateist kolmkümmend, kümnendal juulil kell üheksa kuni kaksteist kolmkümmend ja neliteist kolmkümmend kuni kaheksateist kolmkümmend. ja käesolevaga on meie komisjoni koosolek lõppenud, suur tänu teile!